przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Welcome to our plenary session. It's just three minutes past three. This clock... Kell on kolm minutit kolm läbi, see kell siin selja taga ei ole õige, nii et me peame alustama kohe.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 kahekümne esimese oktoobri istungi protokoll on kättesaadav. kas on märkusi selle protokolli juurde? Äh, ma vaatan, et keegi sõna soovi ei, äh, keegi, keegi sõna ei soovi, seega protokoll on vastu võetud. daamid ja härrad, mul on paar teadaannet. Now is okay. About... Uh, president küsis kahekümne esimese oktoobri istungi protokolli kohta. kas on kommentaare, märkusi? ei ole. sellega on protokoll heaks kiidetud. mul on terve rida teadaandeid täna, enne kui me alustame aruteludega. kuuendal novembril Oleka teksti raskelt läbi. see rünnak tema vastu on asi, mida me peaksime hukka mõistma. me hindame kõrgelt Vene ametivõimude kiiret reageerimist ja president Medvedjevi isiklikku sekkumist selleks, et äh, üles leida selle kuriteo toimepanijad. kahekümne esimesel oktoobril, esimest korda kahe aasta jooksul toimus opositsiooni meeleavaldus Moskvas, Moskva peaväljakul. me suhtume sellesse kui positiivsesse märki ja äh, meie üleskutsed avaliku elu demokratiseerimiseks Venemaal on hakanud vilja kandma. kolmas teade. kümme päeva tagasi Bagdaadis toimus rünnak kristlaste vastu, kes palvetasid oma kirikus äh, selle rünnakuga kaasnesid surmajuhtumid ja vigastused. veel kord, ma kutsun kõiki üles kinni pidama usuvabadusest ning hukka mõistma vägivald. neljas teadlane. kümnendal detsembril toimub Nobeli auhinna tseremoonia Stockholmis. Hiina ametivõimud on üritanud liikmesriikidele avaldada survet, et nad ei ole, ei osaleks tseremoonial. parlament äh, on alati toetanud seda, et inimeste õigusi kõikjal maailmas austatakse ja seda ka Hiinas. tseremoonia ajal Euroopa Liidu äh, delegatsiooni esindaja Norras ja selle delegatsiooni juht esindab tseremoonial Euroopa Liidu institutsioone. ja nüüd äh, protseduuriline teadaanne. härra Berlingen soovib sõna protseduurilises küsimuses nei giorni scorsi calamità naturali di grave entità hanno colpito la regione italiana del väga tõsine looduskatastroof toimus Verona provintsis. see leidis aset paar päeva tagasi ja see mõjutas rohkem kui poole miljoni inimese elu ja tõi kahju